okei okay,, friends uh,, we start. sõbrad, alustame tööhõivekomisjoni koosoleku teise osaga ja alustame hääletusega. ja hääletame EGF-i kasutusele võtmise taotlus käsitlevad kirjavormis arvamuste vastuvõtmist ja nimeline hääletus. hääletus algab EGF-i kirja üle. hääletus on alanud. ja nüüd hääletus lõppes vastu võetud kolmekümne nelja poolthäälega. järgmisena äh, suuline küsimus ja sellele vastus, mis puudutab Euroopa Solidaarsuskorpuse algatust härra Hendeli poolt. me anname teile minuti aega oma istekoha leidmiseks ja teie hääletuskaardi sisestamiseks. hääletus masinasse. ja alustame hääletust äh, Euroopa Solidaarsuskorpuse algatuse muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime. solidaarsuskorpuse algatus. rahvapartei poolt on liiga palju üks hääl. üks hääl on üleliigne. vastu võetud kahekümne kolme poolthäälega. muudatusettepanek kaks ei, see langeb ära, kuna esimene muudatusettepanek eh, kiideti heaks, muudatusettepanek kolm langeb ära. muudatusettepanek neli ja viis langevad ära. seega jõuame kuuenda muudatusettepanekuni, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime elektrooniliselt. vastu võetud. kuue enamhäälega. meie muudatusettepaneku number seitse soovime tagasi võtta, ütleb proua Steinrück what? Those, yes. Mm. Uh, amendment seven is withdrawn. muudatusettepanek seitse võeti tagasi. ja roheliste muudatusettepanek number kaheksa on samuti tagasi võetud. järjepidevuse tagamiseks ka meie tahaksime äh, muudatusettepaneku kaheksa tagasi võtta, ma saan aru, et üheksa jääb, aga hetkel me tahame, et kirja pannakse, et meie oleme tagasi võtnud muudatusettepaneku kaheksa. mis tähendab, et nüüd jääb ainult muudatusettepanek üheksa, äh, mida me peame hääletama. kas te säilitate selle muudatusettepaneku? jah hääletame muudatusettepanekut üheksa, hääletus algab. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? siis vajutage rohelist nuppu, hääletus lõppes. on tagasi lükatud kolmekümne üheksa vastuhäälega muudatusettepanek üksteist, eh, vabandust, muudatusettepanek kümme langeb ära. me hääletame muudatusest kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et tagasi lükatud palun mikrofon. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et tagasi lükatud. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus neliteist, mis on sarnane muudatused kolmteist, kuid me hääletame seda muudatus neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tulemus oli selge, kuid me võime üle kontrollida kuueteistkümnendat muudatusettepanekut. hääletus algab, hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmekümne kuue vastuhäälega. seitseteist langeb ära, kaheksateist langeb ära hääletame nüüd kaheksateistkümnendat. hääletus algab. hääletus lõppes. tagasi lükatud kahekümne kuue vastuhäälega. üheksateist. hääletus algab. hääletus lõppes nelikümmend kaks poolthäält. muudatus kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt. me äsja hääletasime seda, ma vabandan. ja nüüd lõpphääletus suulise küsimuse üle hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud kolmekümne üheksa poolthäälega. lühidalt, muudatusettepanek üheksateist ütleb, kuidas vältida dubleerimist, duplicity inglise keeles peaks olema äh, duplication äh, dupl, duplicity tähendab kahepalgelisust äh,. ma teen ettepaneku lingvistiliseks muudatuseks. me jätame selle ülesande lingvistidele, et nad saaksid äh, valesõna kustutada. mis on meie järgmine hääletuspunkt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 soovite kontrollida, kontrollime muudatust üksteist, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne kahe poolthäälega. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmteist, poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime neljateistkümnendat muudatusettepanekut, hääletus algab, hääletus lõppes, vastu võetud kahekümne kuue poolthäälega. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kuus, osade kaupa hääletus. esimene osa poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime seda osa esimene osa muudatusettepanekust kakskümmend kuus. hääletus algab, hääletus lõppes, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kuus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime üle teise osa. hääletus algab. teine osa ja nüüd hääletus lõppes. vastu võetud. muudatus kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viisteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viidat-, muudatus viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus seitsekümmend, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaheksakümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kolm suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud. Te hääletasite poolt. ma jätsin mainimata sõna erapooletud. muudatusettepanek sada see poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime teist osa, muudatusettepanekus sada üheksa, hääletus algab. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kahekümne nelja vastuhäälega sada kümme poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatus sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kolmkümmend kolm, kes on poolt? vabandan. muudatus sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu? erapooletult vastu võetud, muudatus sada kolmkümmend neli nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut sada kolmkümmend neli kontrollime saja kolmekümne neljandat muudatusettepanekut. hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud ühe enamhäälega. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada kolmkümmend kaheksa poolt soovite kontrollida saja kolmekümne viiendat, saja kolmekümne kuuendat, ei, see langeb ära. ma ei kuulnud, mis te ütlesite, kas te soovite kontrollida saja kolmekümne viiendat, kontrollime muudatust sada kolmkümmend viis hääle, kes on poolt kontrollime elektrooniliselt, hääletus algab. kas te olete kõik hääletanud? hääletus lõppes. ühe enamhäälega võeti vastu. ja kordan. muudatus sada kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nimeline hääletus äh, muudetud arvamuse eelnõu üle, hääletus algab hääletus lõppes. vastu võetud kolmekümne kaheksa poolthäälega, üks vastu, kaheksa erapooletut. ja suur tänu raportöörile ja suur tänu tehtud töö eest culturally socialist. Shall I take? Yes, Mr. That will be covered on the next page. Okay, wait. Okay, uh, then we start with the voting on... hästi, läheme nüüd edasi järgmise arvamusega. muudatusettepanek kakskümmend seitse ja kakskümmend kaheksa üheskoos. poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek. kompromissettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu. ma eeldan, et vastu võetud kolmkümmend seitse leheküljel neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheskoos neli ja nelikümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek. It was rejected uh, and we uh.... see lükati tagasi, sellepärast nelikümmend üks järgmisena, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitse ja nelikümmend seitse üheskoos, kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kontrollime. seitse ja nelikümmend seitse üheskoos, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelja häälega. järgmiseks nelikümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa poolt, vabandust, ütleb esimees järgmiseks viiskümmend seitse ja viiskümmend üheksa üheskoos. kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, kümme üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kuus ja viiskümmend kaheksa üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, arvan ma. muudatusettepanek kuuskümmend. soovite kontrollida, kontrollime muudatusettepanek üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kahe häälega. muudatusettepanek kuuskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muu kontrollime kolmteist, elektrooniline kontroll. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek neliteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend üks langeb ära. järgmiseks kuuskümmend kaks. vabandust kontrollime neljateist, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ühe häälega. kuuskümmend üks langeb ära, sest tegemist on parandusega It was a mistake in the voting list. tegemist oli veaga hääletusnimekirjas. kuuskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu. ma ei näe tõesti teie käsi, kuuskümmend kaks, kontrollime hääletus on läbi, vastu võetud kuue häälega kompromiss viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss, muudatusettepanek kuuskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuusteist ja seitseteist üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend neli, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kuus, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend üheksa poolt, kas me hääletame seda? kuuskümmend üheksa, seits-, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend järgmiseks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatus, edasi põhjenduspunktid, muudatusettepanek kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud suuline muudatusettepanek härra Calvee Šambonilt, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame resolutsiooni eelnõu üle muudetud kujul, tegemist on äh, nimelise hääletusega, hääletus on alanud. ja hääletus on nüüd lõppenud vastu võetud. ja teeme samamoodi nagu enne, ütleme aitäh suure töö eest, tõhusa töö eest. ja nüüd järgmine hääletuse nimekiri. aitäh. Euroopa tööstuse digiteerimine, proua Lauristini raport alustagem kohe kompromissettepanekuga S, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek H poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek G poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek Jott, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek I, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek L poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek M poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu. ma pakuks, et tagasi lükatud, aga ma arvan, et tuleb kontrollida. elektrooniline kontroll, muudatusettepanek nelikümmend neli, hääletus algas ja ka kohe lõppes. vastu võetud viie häälega. kompromissettepanek N poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek B, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek O poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend viis koos suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek Q poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek V, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek U, kes poolt, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, kes poolt vastu, erapooletu. ma pakun, et äh, vastu võetud, aga kontrollime. seitsekümmend kaheksa. hääletus on lõppenud ja ka kohe, alanud ja ka kohe lõppenud ja vastu võetud nelja häälega. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek Y, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kaks siis V, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek Z, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend seitse, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu kontrollime, muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud. kompromissettepanek AA, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek E, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek A poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek C poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek F poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd hääletame nimeliselt äh, arvamuse eelnõu üle muudetud kujul. hääletus on alanud. nüüd on hääletus läbi ja vastu võetud neljakümne kolme poolthäälega. palju õnne raportöörile, kes äh, sai oma tööga fantastiliselt hakkama. Is this the one? End of the votes. Krishna. Now item 17. Yeah. We go to 17. And those of you who are not... Kes nüüd ära jookse, neile ütlen, et läheme edasi. Point. Läheme edasi punktiga number seitseteist meie päevakorras. liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ootan hetke selleks, et äh, saaksime taastada vaikuse ruumis. okei okay,, friends uh, uh,, if you. hästi, kallid sõbrad. kui te ei taha kuulata järgmist päevakorrapunkti, mis on väga tähtis küsimus, liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad, siis lahkuge palun ja tehke seda vaikselt. selleks, et ma saaksin sõna anda raportöörile. Jerome Lavriole, palun, teil on sõna ja rääkige kõva häälega. Sorry friends, but we must give the raport-. vabandust, kallid sõbrad, aga me peaksime raportöörile siiski andma ka võimaluse nii, et me kuuleks teda. palun. suur tänu, presidendi arvamuse projekt sellest ma olen juba rääkinud meil komisjoni koosolekul kahekümne kaheksandal veebruaril, kui toimus mitmeaastase läbi, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine ja räägiti siis sellest uuest koondmäärusest. meie oleme nelja artikli puhul pädevad, pädev komisjon, sada kuuskümmend kolm, see puudutab Euroopa tööhõive innovats- ja sotsiaalse innovatsiooni programmi, kakssada kuuskümmend kolm, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi, kakssada kaheksakümmend üks FM, kakssada seitsekümmend kolm, kakssada seitsekümmend üks, mis puudutab äh, fondi, mis, äh, mis on suunatud kõige vaesematele. et äh, need on need artiklid, mida me oleme uurinud, teised artiklid kuuluvad teiste komisjonide pädevusse. nüüd ähm, komisjon on teinud meile ettepaneku lihtsustada ähm, Euroopa fondide kasutamist, mis peaks nende tõhusust tõstma. haldusreeglid ja praegune kontrolli äh, Äh, süsteem on liiga keeruline ja teeb nende fondide kasutamise nii haldajatele kui potentsiaalsetele kasusaajatele keeruliseks, ma räägin kodanikest ja VKE-dest eriti. aga äh, Euroopa Kontrollikoja raport on täiesti selgesõnaline ja nõuab palju laiemat ühtlustamist äh, ja äh, kulude lihtsustamist. see võimaldab haldajate puhul äh, vigade võimalust vähendada ja aitab ka äh, muuta need Euroopa fondid kasutajatele ligipääsetavaks see äh, omakorda on suur poliitiline väljakutse, sest äh, see peaks võimaldama liikmesriikidel, ettevõtetel ja kodanikel nende äh, fondide vahendeid kasutada ja neile kasu tuua. seega meie ettepanekud liiguvad kõik selles suunas. kõigepealt artikkel kakssada kuuskümmend kolm Euroopa Sotsiaalinnovatsiooni programm minu ettepanekud on suunatud selle fondi paindlikkusele. ma arvan, et Äh, kasutamata krediidid on aastal N, äh, võiks edasi kanda aastale N pluss üks. Äh, samuti oleks kasutada ära mitmeid sotsiaalpartnerlusvorme. et meil on sätestatud ka miinimumkünnised edasi Euroopa Sotsiaalfondist minu muudatusettepanekud eh, on suunatud eh, kulude arvutamise lihtsustamisele selleks, et haldusvigu vältida. ma räägin ka selle poolt, et ehm, eh, nende toetuste lagi või, või, või riigiabi lagi ulatuks saja viiekümnele tuhandele eurole, mitte, mitte viiekümnele tuhandele ega komisjoni arvates ka mitte sajale tuhandele ja siis üks erand riigiabi andmisel, kui on tegemist eriti raske majanduskontekstiga, siin on tegemist de minimis reegliga, mille on pakkunud välja Euroopa Parlament ja see vastab ka globaliseerumisega kohanemise fondi vastavale reeglile. ma arvan, et meie kohustus on arvestada erinevate regioonide sotsiaalmajandusliku olukorraga, nagu näiteks äh, Ähm, Põhja-Prantsusmaal, mis on minu jaoks väga tähtis. edasi Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond. minu muudatusettepanek räägib äh, võimalusest ettevõtete rühmal taotluse esitada toetusele, kui nad asuvad samas sektoris või samas regioonis. seega keegi ei tohiks sellest kõrvale jääda, sellest programmist. Äh, äh, ja pärast Euroopa Parlamendi hääletamist peaks alutus, need taotlused seitsme päeva jooksul läbivaatamisele võtma. nüüd minu äh, muudatusettepanekud jälle räägivad saja viiekümne tuhandest, tuhandesest äh, laest äh, riigi toetuse puhul ja jällegi, kui me räägime ühiseid fondide haldamise reeg-, ühistest äh, fondide haldamise reeglitest, siis äh, tahaksime, et kõikidele strateegilise investeerimisega seotud fondidele laieneksid ühised reeglid. tähtis on läbi vaadata praegune äh, orientatsioon, mis on seotud erinevate kohustustega, kontrollidega, audititega see läbivaatamine peaks andma strateegilise investeerimise fondidele rohkem paindlikkust, manööverdamisruumi äh, ja ka ähm, vahendite ühiseks haldamiseks võimalusi, see on minu, minu arvamuse sõnum. hea meelega kuulan neid, kes majandus, muudatusettepanekuid tahavad teha, neid on võimalik teha kuni kahekümne kaheksanda märtsini ja loodan, et me üheskoos leiame palju, palju parema äh, võimaluse koondmääruse läbivaatamiseks. loodan teie toetusele. Thank you for that. Uh, I'll give the floor to Mr. Pedinsky suur aitäh, järgmiseks annan sõna härra Pirinskile. suur tänu. Äh, mina tahaksin ka raportöörile aitäh öelda tema ettepanekute eest, selle raporti eest. siin on keskendutud äh, kõige, kõige olulisematele küsimustele, mis on Euroopa Komisjoni ettepanekus probleemsed meil on tõsiseid muresid nii esialgse ettepanekuga seoses kui ka äh, muudes küsimustes ja tahaksime oma muudatusettepanekud esitada raportöörile. kõigepealt see äh, ettepaneku üldine tutvustus äh, räägib eelkõige suuremast paindlikkusest ja lihtsustamisest, seega see on nagu tehnilise sisuga, aga meie päris sellega nõus ei ole. meie arvame, et see ettepanek on eriti poliitiline, sest tegelikult sisaldab see ettepanekuid olulisi muudatusi äh, selle kohta näiteks, kuidas fonde kombineerida ja kuidas raha ühest fondist üle kanda teise need ei ole sugugi ainult tehnilised küsimused, need on eelkõige poliitilised küsimused, sest see puudutab seda, kuhu me raha paneme. kui nüüd konkreetsemaks minna, tahaksin tagasi ju tulla artikli kakssada kuuskümmend viis juurde ja seostada seda artikliga sada kakskümmend viis, mis käsitleb Äh, ressursside ülekandmist vastavalt sellele määrusele või siis sektorispetsiifilistele määrustele. selle artikli valguses tahaksime äh, öelda, et äh, niisugune tekst tuleb lihtsalt ära kustutada. juba see ülekandmise mõte on täiesti kontekstiväline. see ei aita kaasa lihtsustamisele ja näeb ette vahendite ülekandmist äh, täiesti uutesse usaldusfondidesse nendes programmides, mis praegu juba käivad. sellega nähakse ette ka uued äh, regulatsioonid. ja nüüd artikkel kolmkümmend A, see on ka täiesti uus artikkel, mis on siia sisse võetud. see käsitleb osa struktuuri- ja investeerimisfondidest, mille järgi liikmesriigid Euroopa Komisjoniga kokkuleppel võivad jällegi eh, finantsmäärusele vastavalt raha üle viia. minu meelest on see jällegi täiesti vastuvõetamatu, eh, kuigi see peaks olema lihtsustamise ja paindlikkuse teenistusest. kui me räägime nendest fondidest, mis kuuluvad meie komisjoni pädevusalasse, siis tahaksin nimetada EASIF-i, sotsiaalse kaasatuse lõimimise fondist, siin on antud äh, iga-aastase ähm, rahastamise protsent välja pakutud ja teemade protsendid samuti teemade lõikes pakutud protsendid igaseks finantseerimiseks ja meie arvates on niisugune lähenemine täiesti vastuvõetamatu, tuleb tagasi lükata. meil on raske seda toetada ja siin äh, lausa äh, piiratakse Euroopa Parlamendi rolli Euroopa Liidu prioriteetide seadmisel. nüüd Sotsiaalfondist siin ei ole piisavalt äh, selgitatud artiklite kolmteist ja neliteist äh, muudatusi põhjendatud, äh, me ei ole aru saanud, kuidas ligipääsu sotsiaalfondile parendatakse, et ähm, meil on kolme näitaja suhtes kõhklusi, need puudutavad sihtrühmade näitajaid kui neid muutma hakatakse, siis, siis tuleks nad tõsiselt läbi mõelda või kas üldse neid muuta. edasi globaliseerumisfondist. jällegi me ei tea, kas me saame olemasoleva mehhanismi kustutamisega nõustuda, artikkel viisteist lõige kaks, selleks et ähm, vältida eriarvamusi kolmepoolsetel kohtumistel jälle, kõik see puudutab ju parlamendi prioriteete ja lõpuks äh, see fond, mida kõige rohkem nagu puudutata, puudutab see uus määrus. siin on terminoloogiat muudetud, artiklis nelikümmend kaks lõige kolm. Äh, me ei tea, miks on uues finantsmääruses terminoloogiat muudetud ja lihtsustatud lähenemist sektorite kaupa seega meil on põhimõttelisi küsimusi, eh, mis, mis on lahtised, me oleme valmis raportööriga koostööd tegema, aga tahaksin lõpetada, et need poliitilised muudatused, mida nimetatakse tehnilisteks, on meie jaoks täiesti va-, vastuvõetamatud. tänan. Thank you, Mr Pirinski uh suur aitäh. Protrebeesust ei ole. keegi asendab teda ECR-ist. That means that we go to Jasenko Selimovic representing. valde esindaja Selimovic, palun. Let... suur tänu lubage mul kõigepealt raportööri tänada selle eest, et ta on raporti koostanud ja muudatusettepanekuid teinud ja siin on päris hea liikumisruum nüüd ette nähtud. ma toetan Euroopa Komisjoni ambitsioone äh, saavutada suurem paindlikkus ja lihtsustamine. Äh, nii peakski neid fonde kasutama. Äh, ma näen muidugi, et fondidest raha ülekandmise või üleviimise võimalus on probleemne, aga ma ei usu, et see ohustaks kogu ettepaneku sisu. ja kui nüüd midagi esile tõsta, siis mitmeaastase finantsraamistiku esimese poole läbivaatamine tõi välja uued kriisid, uued prioriteedid, mis on äh, esile tulnud viimastel aastatel. pagulaskriis, rändekriis, äh, välisjulgeoleku küsimused, põllumajandusprobleemid, jätkuvalt kõrge tööpuudus, eriti noorte seas. ja ma arvan, et sel puhul tuleb lihtsalt nende fondide prioriteedid ümber vaadata üks võimalus on raha üle tõsta või ümber tõsta ühest fondist teise, ja see võimaldab meil ka paremini neid prioriteete sätestada vastavalt ähm, esile kerkinud kriisidele. ma ei kujuta ette, et see võiks halb olla. teiseks, loomulikult äh, tuleb lõpetada selline olukord, kus ähm, äh, keegi saab X eurot ja pool tuleb sellest ära anda kellelegi teisele, kes teda aitas, aitas äh, tal haldusnõudeid täita ja see on jätkuvalt olnud selline olukord, ähm, see on selline praktika ja see tuleks lõpetada. alles paar kuud tagasi rääkisime kõikidest nendest haldusnõuetest, mis tuleb täita ja milliseid vorme tuleb täita selleks, et raha saada, mingit subsiidiumi, toetust saada ja muide, see oli meil siin isegi väl, välja pandud Euroopa Parlamendis, see nägi välja nagu kunstiteos, aga, aga see oli täiesti hullumeelne ja meie arvates ikkagi äh, tuleb nõustuda sellega, et reegleid tuleb lihtsustada ja seda, kuidas neid fonde kasutatakse ja lõpuks Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond. toetan kahel käel neid töötajaid, kes on globaliseerumise tõttu äh, oma töökoha kaotanud, selles küsimuses peab olema väga tundlik. ükspuha, kellega on tegemist, kui me neid küsimusi ei lahenda, siis äh, see on ainult vesi populistide veskile. aga samas olen mina oma parlamendi töö ajal näinud seda, et seda globaliseerumisega kohanemise fondi kasutatakse ad hoc juhtumitel, jookstakse äh, ühest punktist teise ja, ja, ja ei tea, ei teata, kuidas äh, neid tragöödiaid see on juhtunud lahendada. ma arvan, et äh, meil peaks olema selline parem süsteemne lähenemine ja natukene ka ettevaatav, ettenägelikum suhtumine globaliseerumisse. me ju teame, mis toimuma hakkab. ja selle, selles suhtes olen ma ka muudatusettepanekuid teinud ja märkusi teinud äh, ja tahaksin ka äh, öelda, et me peame veel uuesti läbi vaatama meie prioriteedid ja mõelda, äh, mõtlema ka sellele, mida on juba tehtud. Thank you uh,, Joao Pimenta Lopez is. suur aitäh, kolleeg Lopez ei ole siin. ei ole. Monika Vana ei ole ka siin. EFTD ka ei ole kedagi. Dominik Marta, palun suur tänu. noh, populist võin teile vastata, kallis sõber. tema arvab, et küsimustele saab vastata nii, et, et, et ainult populistid saavad seda teha. aga äh, no ühel päeval saate aru, et teil ei olnud õigus. ja kallis raportöör härra Lavrieux Lavrie tahtsin öelda, see on see, kes neid äh, autosid toodab, aga nüüd raportöör äh, soovib sõna. palun, proua esinaine, katsuge koosolekut juhatada nii. härra Martin ütleb, et teda katkestatakse. Bah, vous faites un rappel, est-ce qu'on peut cesser de me couper la parole lorsque j'interviens?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 Monsieur Dominique Martin. proua esimees ütleb, härra Dominic Martin, kui keegi ütleb siin parlamendis, et keegi on populist ja siis, kui me seda sõna kuuleme, siis peaksime ise otsustama, kas mina olen see populist või ei ole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 esinaine. mul on nüüd kaks võimalust. kas me jätkame korralikult koosolekut või teie, kui teile midagi ei meeldi, siis lahkute siit. Ce monsieur me coupe la parole. This is. Mi-, minul ähm, ei lubata rääkida, mind katkestatakse, see on kõik filmi peal näha, see on siin videos näha. Il a droit de couper la parole? Il a le droit de me couper la parole Lorsqu'il est intervenu, je ne vais pas couper la parole härra Martin on pahane, äh, ta ütleb, et teda on katkestatud ja esinaine ei arvesta sellega. Vii-, kui te tahate, viige mind vägisi siit välja, kõik on filmi peal. nii. Shall we stop the meeting? Mr Raportöör, please take the floor. härra raportöör saab sõna. proua esinaine. ega mul ei ole siin palju lisada, ma vastaksin härra Pirinski märkustele. aga Pirinski on ära läinud, noh kahju küll. aga tulen tagasi siis äh, selle selle intsidendi juurde ma olin siin lihtsalt valmis vastama härral Martinile, äh, ta, ta teab täpselt, kuidas minu nime hääldatakse, minu nimi on härra Lavrieux, mitte Lavrier ja ma ei taha äh, et minu nimi, nime kellegiga segi ajataks, mina ei ole härra Martani nime kunagi kellegiga segi ajanud ja loomulikult äh, ma olen sisulistest märkustest väga huvitatud ja ma usun, et härra Martin on ette valmistanud ja olin valmis teda ära kuulama, et äh, näha, kas me oleme mõnes küsimuses ühel meelel või mitte ja siis äh, analüüsida seda teksti, mille me oleme koostanud äh,, ja seda vaidlust saab äh, edasi pidada ka äh, täiskogul. täiskogus on muidugi rohkem pealtvaatajaid, seal võib niisugust etendust äh, veelgi edukamalt ähm, teha aga ikkagi nüüd, kui räägitakse sellest minu äh, äh, raportist, siis ma olen valmis konstruktiivsete äh, ettepanekutega, olen, olen valmis neid ära kuulama ka härra Martani poolt, aga praegusel juhul vist nii ei olnud, siis noh, kui äh, pinged on nüüd maandatud, siis olen valmis edasi töötama. I'll give the floor to uh, the commission annan nüüd äh, Euroopa Komisjonile sõna. näete, äh, mina ei öelnud midagi šokeerivat ega agressiivset. üks minu kolleege äh, Eh, kolleeg siin toetas mind ja näete, härra Martin kohe solvas teda, et, et vaat, missugune sõbranna välja tuli. Aura, aura vu que c'est moi qui provoque dans cette salle. Allez, on laisse tomber, on ne peut pas discuter. Je pense qu'il ne faut pas discuter en début d'après-midi. ma arvan, et äh, siin võib-olla ei olegi vaja enam äh, vaielda, mõnel teisel päeval läheks läheb ehk paremini meil see arutelu. Eh. esinaine, lubage, eh, et ma annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale, palun. Euroopa Komisjon on loomulikult kommentaarid üles tähendanud ja ootame kannatamatult muudatusettepanekuid, tänan. Jutta Steinruck. Nende kes eelmisel ametiperioodil ei olnud parlamendis. mina olin ISI programmi raportöör ja mul on jäänud mulje, et siin ei soovita saavutada suuremat tõhusust, vaid et komisjon üritab äh, siis hiljem tagaukse kaudu ebameeldivaid muudatusettepanekuid sisse smugeldada. toona parlament väga otsusekindlalt muutis komisjoni ettepanekut ning eelnõus olid äh, siin progressile omad määrad ette nähtud, ehk siis, et äh, tööhõive tagamine, tööturule kaasamine, seal programmis siis mikrorahastamine just sotsiaalsete ettevõtete jaoks ja siis ka Eurose programm, mis on tööjõu mobiilsuse programm ning samamoodi toetati ka piiriülest koostööd me panime need paika, need eesmärgid koos protsendimääradega ja komisjon soovib nüüd selle ettepaneku kaudu minna tagasi selle esialgse ettepaneku juurde, mida kom-, parlament ja nõukogu kolmepoolsete läbirääkimiste käigus juba muutusid. see ei ole võib-olla esimene kord või siis ka on, aga ma ei leia, et oleks õige see, et parlamendi otsuseid lihtsalt kaotatakse ära selliste meetmete kaudu. kolleeg Sander tegeleb siin ka piiriülese partnerlusega ja toona me tegelesime ka selle küsimusega just sellepärast, et sellel ei ole tulevikuperspektiivi, nii et tõesti, kallid kolleegid, vaadake, mis toimus minevikus, vaadake seda, kuidas meie parlament üheskoos võitles ISI programmide eest, sellepärast et komisjoni ettepanek on selline nagu see, mis alguses ehk et mida komisjon alguses ette pani. Nad soovivad meie ühiseid muudatusettepanekuid sealt uuesti välja rääkida, sest need programmipunktid ei puuduta mitte lõimimist äh, inimeste, kolmandatest riikidest pärit inimeste lõimimist tööturule ja nii edasi. ehk see, mille meie oleme tõstatanud ja kus me tahame olla paindlikumad, siin räägitakse hoopis teistest programmidest ja sellepärast, kallid kolleegid, vaadake täpselt, mis eh, on siin taga komisjoni tahe, nimelt et eh, soovitakse siin teerullina üle sõita parlamendi otsustest selleks, et saada tagasi, eh, tulla selle komisjoni ettepaneku juurde ning piiriüleseid äh, partnerlusi selle kaudu siis ka ohustada. Thank you uh,, Mr Lav-. suur aitäh, härra Lavrijev. kas te soovite kommenteerida seda? ähm, vaatame kuidas on võimalik seda teksti parendada, arvestades siis kõiki neid muudatusettepanekuid, mis on tehtud. Uh, kakskümmend kaheksa märts on keskpäev, see muudatusettepanekute <laughs> esitamise tähtaeg, siis uh, vastu võtme komisjonis teine, kolmas mai, juhtkomisjoni hääletus üksteist mai ja vastuvõtt täiskogul toimub oktoobris peale suve ja nüüd läheme 4B001 ja jätkame oma koosolekut ühiskuulamisel, mis leiab aset juuri koosolekusaalis. meil on ühine kuulamine koos juuri komisjoniga, tööhõive, sotsiaalküsimused, ja õiguskomisjon ka arutavad äh, sotsiaalettevõtteid ja solidaarsust. sotsiaalsete ja solidaarsete ettevõtete põhikirja ning ähm, vaatame, kes, ma loodan, et need liikmed lähevad sinna, kes sõna soovivad ja homme alustame ka e, ühes teises saalis, koosolekusaalis ja ähm, meie töökorraldus on samasugune nagu praegu, räägime siis homme koos kultuurikomisjoniga ette nähtud teemadel me saame sinna saali sisse, kui äh, sealsed kolleegid on hääletanud.